on tulnud taotlus nimetada üks delegatsiooni liige äh, ametisse ja see informatsioon pandakse protokolli lõppu, kui keegi selle vastu ei ole.